l'ordine del giorno reca la dis- sellega jõuame me nüüd ühise arutelu juurde, ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa Liidu solidaarsusfond. Kutsulino raport, mis puudutab linnaruumi ümberkorraldamise panust majanduskasvu. Vooni raport territoriaalse arengu roll ühtekuuluvuspoliitikas siis Kolarska-Bobinska raport Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel ja samuti Estaras äh, raport Euroopa Liidu solidaarsusfond ning selle rakendamine ja kasutamine. ja kõigepealt äh, annaksin ma sõna raportöörile proua Kots-, äh, härra Katsolino, neli minutit, palun Sì, la si pone l'obiettivo di... selle raportiga järgime eesmärki, et äh, tulevase Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ja üldse poliitika keskpunkti seataks linnad. Ähm, suured infrastruktuurid, äh, kus on võimalik edendada majanduskasvu ja tööhõivet, eelkõige kvali-, kvalitatiivselt kõrgetasemelist äh, tööhõivet. linnad on kindlasti tulevikus oluliseks väljakutseks, sest äh, kui me vaatame, milline on olnud demokra-, demograafiline areng ja kuidas Euroopa rahvastik vananeb, siis äh, näeme me, et tekivad ka uued vaesuse vormid, aga linn võib lisaks negatiivsetele arengutele olla kultuurikandjaks äh, võimaldada erinevate põlvkondade kooselu, erinevate rühmituste kooselu ning need on põhjused, mille tõttu me arvame, et vaja oleks Euroopade, Euroopa linnade arengukava, Euroopa linnavõrgustike arengukava või kasutada võiks ka Ühtekuuluvusfondi ja Solidaarsusfondi vabandust, Ühtekuuluvusfondi ja Sotsiaalfondi ja meil oleks vaja järgnevaid eesmärke äh, järgida. vaja on äh, linnade väärtust äh, uues perspektiivis näha, linnu on vaja uuendada, vaja on parandada ehitiste energiatõhusust ja me võiksime ka suuremahulisema programmi käivitada samuti on vaja tagada turvalisus, vaja on tagada linnalise pärandi äh, säilitamine ning on olulisi teemasid, mis seonduvad kliimamuutuste ja koos eksisteerimisega äh, sellistes piirkondades, kus esineb äh, maavärinaid, me peame linnadega tegelema, meil on vaja uusi linnaehituse vorme. mõningad äh, liikmesriigid ei ole üldse mingit ehituspoliitikat ajanud, nad on sellest lihtsalt loobunud. see tähendab äh, seda, et äh, Äh, ainult turg on ähm, ehituspoliitikat kujundanud, aga me ei tohi jätta ehituspoliitikat üksnes turu hooleks, vaid me ähm, peame lähtuma ka noorte ja naiste vajadustest äh, ja see tuleneb äh, perekonna koosseisu muutumisest Euroopa tasandil ning oluliseks teemaks, mis seondub linnade ja linnade võrgustikega, on ka inimeste ja kaupade liiklus, see puudutab loomulikult ka jätkusuutlikkust. ma rääkisin juba ajaloolise pärandi säilitamisest ja linnapärand on keskendunud linnadesse. me peame üritama sidemeid linnasüdame ja äärealade vahel tugevdada. ma soovin sellist linnapoliitikat, mis äh, tegeleks äh, ruumi planeerimisega äh, ja piiraks põllumajandusmaa kadumist, mis toimub liiga kiiresti Euroopas nagunii ning ma tahaksin teha ettepaneku et, et viis protsenti vastavatest vahenditest tuleks ähm, kasutada linnade arenguks. meil on vaja rohkem Euroopa vahendeid, me, ma arvan, et äärmiselt oluline on see, et äh, me tugevdaks õiguslikku alust äh, Euroopa linnapoliitikale selleks, et äh, seda poliitikat oleks võimalik paremini välja arendada. aitäh ja nüüd saab sõna järgmine äh, raportöör, härra Voon, äh, neljaks minutiks. suur tänu, äh, proua juhataja mul on väga hea meel tervitada siin ka härra volinikku, mul oli eriti hea meel selle üle, et mul paluti seda raportit äh, koostada, sest äh, ma arvan, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on oluline kõikide Euroopa Liidu regioonide jaoks ning järgmise MFF-i jooksul, loodan, on meil piisav rahastus ühtekuuluvuspoliitikale, kuid peale rahastuse on oluline ka see, et meil oleks õiged seadusaktid, et ühtekuuluvuspoliitika abil luua töökohti ning majanduskasvu, sellepärast on mul väga hea meel komisjoni ette ettepaneku üle vastava seadusakti loomiseks ja eriti hea meel on mul ühtse strateegilise raamistiku heaks, mis kaasab nelja-viiest struktuurifondist. mul on hea meel, et me parandame rahastamist, lihtsustame taotlejatele äh, abi tagamist ning laiendame ka toetajate saamise võrgustikku samal ajal kui see määrus esialgu välja pakuti, siis äh, ei olnud see piisavalt detailne ning meil on võimalus nüüd ühendada need viis fondi, meil on teatud lepped olemas partnerluslepete jaoks, mitmetasandise valitsemise jaoks, äh, käitumisjuhendite jaoks, ühise tegevusplaani jaoks ning integreeritud territoriaalsete investeeringute jaoks. kõik need meetmed on minu meelest väga head ideed ja me peaksime neid kõiki toetama, kuid ma arvan, et see, mida me me vajame, on mehhanism, mis lubaks kõikidel nendel asjadel toimida ning äh, neid äh, fonde ühendada, nagu ma juba ütlesin, sellepärast konsulteerisin äh, suure hulga sidusrühmadega Euroopa Liidus äh, ning pidasin ümarlaua arutelusid sidusrühmadega, inimestega regioonidest, kohalike ametivõimudega, kes tegelevad äh, struktuurifondide programmidega igapäevasel tasandil, sest ma arvan, et just nemad teavad, mida me peaksime tegema selleks, et Euroopa Liidu struktuurifondidega paremini äh, tegeleda tulevikus. Äh, ümarlaua ümber saime arutada ka teatud mehhanismide üle, et fonde ühendada kohalikul ja regionaalsel tasandil, üheks heaks näiteks oli Wales, kindlasti äh, arvate, et toon kohe selle näite. Wales püüab luua ühtset portaali kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, kus ühe äh, taotluse abil äh, oleks siis võimalik saada toetust, see on siis tegemist selle, tegemist selle ühe akna süsteemiga. teine näide oli Holland, kus äh, mitmed programmid usaldatakse kohalike ametivõimude kätte, kes loovad Mm, struktuurifondide pakett, et teatud projekte toetada kohalikul tasandil. kolmandaks näiteks on äh, Manchester Ühendkuningriigis, kus äh, pakuti välja teatud mudel, mis lubab integreeritud rahastust erinevatest äh, allikatest Euroopa Liidust ja mujalt. näiteks tehakse ettepanek taristuprojekti loomise jaoks ja nad kasutavad erinevatest allikatest pärit raha Euroopa Sotsiaalfondist ja mujalt, et seda projekti rahastada rahastada, praegu püüab Manchester kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks seda eesmärki eh, ellu viia ning eh, Euroopa Liidust saime kõikjalt ettepanekuid, ma arvan, et me peaksime need ideed kokku koguma, head tavad kokku koguma ning leidma võimaluse häid tavasid vahetada Euroopa Liidu tasandil, siis ma loodan, et härra komis-, härra volinik võtab eh, selle ettepaneku vastu Liitu omaalgatusliku äh, raporti näol, et me saaksime teatud äh, mehhanismide abil need head ideed ka ellu viia ning äh, er-, aidata regioonidel viis struktuurifondi ühendada, et suuri projekte tulevikus rahastada, ma arvan, et see on kõige parem viis nendest fondide kasutamiseks. ma arvan, et see on võimalus meil saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid ning parandada majanduslikku õitsengut regioonides kõikjal Euroopa Liidus, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna raportöör äh, proua Kolarska-Bobinska neljaks minutiks. Dziękuję bardzo pani mm, przewodnicząca. Mamy obecnie bardzo dużą szansę, aby osiągnąć Suur tänu. Meil on praegu võimalus saavutada sünergiat regionaalpoliitika ning energiapoliitika vahel. See on võimalus ähm, saavutada ühiselt nende poliitikate eesmärgid ning neid optimiseerida. Euroopa Komisjon on äh, äh, jaganud olulisi vahendeid Euroopa Regionaalarendi Fondist energiapoliitika toetamiseks ja nüüd on oluline neid vahendeid kasutada, aga see, aga seda teha ka hästi. sellepärast on raportis selgelt kirjas, et energiaprojektid, mida rahastatakse läbi ühi-, ühtekuuluvuspoliitika, peaks eelkõige toetama regionaalset arengut, töökohtade loomist ning aidata vähendada erinevusi regioonide vahel energiavarustuse parandamine aitaks regioone, kes on arengus maha jäänud, eriti siis, kui need regioonid on valmis investeerima detsentraliseeritud energiaallikatesse. raport toob selgelt välja, et peamised energiapoliitika eesmärgid ja regionaalpoliitika eesmärgid peaksid hõlmama investeeringuid detsentraliseeritud energiaallikatesse, kuid ka energiatõhusust ning energiataristu laiendamist, me räägime tihti energiaallikatest, kuid me pöörame vähem tähelepanu energia ülekandmisele, kuidas saada energiast, äh, kuidas saada energia äh, generaatorist tarbijani ja selleks on meil vaja andada energia, laiendada energiataristut. Euroopa regioonid on raskes olukorras ning üks lahendus, äh, mis sobib kõigile, selline lähenemine ei kõlba. paljud regioonid soovivad investeerida ähm, ehitiste äh, parandamisse ja tõhu-, energia tõhustamisse ning teistes regioonides on energia ülekandmisega probleemi, tarnimisega probleemi ja nad tahavad sellesse investeerida. mis on nendel eesmärkidel ühist? Neil on ühist, äh, neil on ühine see, et nad on kõik Euroopa Liidu eesmärgid. regioonid on oma arengu tasandilt erinev ja seda arvesse võttes toob raport välja, et regionaalsetel ametivõimudel peab samuti olema võimalus sõna sekka öelda, eriti aruteludes komisjoni ja nõukoguga. regioonidel peab olema võimalik valida neid projekte, kuhu nad investeerida tahavad, sest nemad on eh, need, kes on võimelised hindama, kui palju tuleb kuhu investeerida. viimane asi, mida me tahame, on see, et äh, rahastamine lihtsalt äh, laiali pillutaks. küsimus ei ole mitte ainult raha kulutamises, vaid äh, raha hästi kulutamises. kui mõni regioon on juba oma koolid kaasajastanud ja komisjoni projekt näeb ette, koolide kaasajastamist, siis me peame tagama selle regiooni, kus äh, see eesmärk on juba täidetud, äh, ei äh, jääks siis nagu karistatu seisundisse. ning järgmises finantsperspektiivis nähakse ette rohkem vahendeid energiasektorile, kuid ühtekuuluvuspoliitika ei tohiks olla lihtsalt hoiukassa, kust võetakse siis, kui mingisuguseid projekte on vaja ellu viia. ühtekuuluvuspoliitika ei ole asenduseks korralikule rahastusele seda me peame kogu aeg üle kordama. ühtekuuluvuspoliitika peab eksisteerima ja tulevusi saavutama ning see võib loomulikult teiste äh, poliitikavaldkondadega koos toimida, kuid neil peavad olema omad vahendid. Äh, äh, aitäh ja nüüd saab sõna mm, proua Estaraš viieks minu-, neljaks minutiks. aitäh Ehm, aastal kaks tuhat kaks äh, loodi Solidaarsusfond selleks, et reageerida äh, liikmesriikides toimuvatele katastro-, toimunud katastroofidele ja ka liit-, kandidaatriikides toimunud katastroofidele. varem selliseid võimalusi ei olnud ja fondi töö kujunes väga edukaks, see tähendab seda, et et äh, Euroopa põhimõtteks olevat solidaarsust hakati ka reaalselt ellu viima, aga viimase kümne aasta jooksul on kogemused näidanud, kus äh, on puudujääke selle fondi puhul. me oleme näinud, et äh, et fondi tegevus on olnud hea suurte katastroofide puhul, mis ületavad riigite piire, aga er, piirkondlike katastroofide puhul, mis puudutavad äh, ainult ühte piirkonda ja äh, väga palju mõjutavad seal elavate inimeste elu, et äh, selliste katastroofide puhul on paljude piirkondade taotlused tagasi lükatud, rohkem kui kuuskümmend protsenti taotlustest aga puudutasid just nimelt selliseid katastroofe meil on olnud väga ägusad indikaatorid äh, ja seetõttu on äh, piirkondades äratatud äh, lootusi, mida ei ole hiljem suudetud täita. raporti koostamisega avaldame nüüd survet, et kõrvaldataks äh, see segane sõnastus, me oleme kümne aasta jooksul näinud ka, et fond võiks hakata tegutsema kiiremini, üheksa kuni kümme kuud jääb katastroofi ja abi andmise vahele. me soovime, et menetlusi lihtsustataks ja kiirendataks ja et oleks võimalik teha ka ettemakseid me oleme näinud ka seda, et äh, hiilivaid katastroofe, äh, nagu näiteks äh, põudu, et nende puhul läheb kümme nädalat selleks, et olukorda hinnata ja siis jääb abi hiljaks, nii et fond peab ka hiilivate katastroofide puhul kiiremini tegutsema. omal ajal tehti, tegi komisjon äh, kahe tuhande viiendal aastal ettepaneku äh, äh, õigusakti muuta, aga nõukogu ei olnud sellega nõus, tehti ka ettepanek kaasata teisi katastroofe lisaks looduskatastroofidele, aga me pal-, ja nüüd me palume, et äh, omaaegsed ähm, muutused viidaks sisse, aga piiranguid rahastamiskriteeriumitele ei tohiks äh, sisse viia. ja me soovime, et lisaks SKP-le võetakse äh, arvesse ka kriteeriume, mis äh, hõlmaksid vastava piirkonna arengut teatavatel juhtudel võiks komisjon kaotada ka ära eristuse äh, vahendite äh, kinnitamise ja vahendite tegeliku väljamaksmise vahel, sellega võiks fond hakata kiiremini tegutsema. aitäh ja sõna saab volinik Haan. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad saadikud, ma sooviksin esmalt äh, tänada kogu komisjoni nimel raportööre nende suurepäraste raportite eest, võttes arvesse praegu käimasolevaid läbirääkimisi nõukogu ja parlamendi vahel, annavad need äh, raportid väga olulise panuse selleks, et äh, äh, optimaalselt kujundada ühtekuuluvuspoliitikat ja Euroopa Solidaarsusfondi Äh, need raportid on äh, parlamendipoolseks tugevaks signaaliks ning mul on väga hea meel, et komisjon ja parlament olulistes küsimustes ajavad ühte asja. Äh, Piirkond, regionaalpoliitika territoriaalne aspekt on väga oluline aspekt, härra Cozzolino rõhutab linnade ja linnapiirkondade olulisust ja nende olulisust ka aast-, võtta kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamiseks. kui me räägime Euroopast kui innovatsioon, innovaatilisest piirkonnast, siis äh, tuleb kaasata ka linnu ja mitmetasandilise juhtimise raames on see äärmiselt oluline ning ma tahaksin rõhutada, et läbirääkimistel me avaldame survet, et valitsused äh, Eh, kohalikke ja piirkondlikke tasandeid, aga ka vabaühendusi eh, kaasaks programmide elluviimisse. nagu öeldud, pla-, planeerimine ja rakendamine peab käima võimalikult eh, laiapõhjaliselt. me peame asjaosalisi kaasama, linnadel on vaja ka vajalikke instrumente, seetõttu me jääme kindlaks ettepanekule, et vähemalt viis protsenti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest peaksid minema äh, linnade arenguprojektidesse, mida linnad ise välja kujundavad. ma tahaksin äh, sõnaselgelt viidata sellele, et need viis protsenti puudutavad neid integreeritud territoriaalseid äh, algatusi. loomulikult lisaks sellele Euroopa Regionaalarengu Fondist äh, Äh, antakse tulevikus vahendeid äh, projektidele linnapiirkondades, nii nagu see praegugi on äh, paljudes raportites rõhutatakse, et meil on, on vaja ühistrateegilist raamistikku, partnerlusleping mängib olul-, keskset rolli ja seal tuuakse välja need kesksed piirkonnad, mis vastavate vahendite abil, nagu näiteks äh, kogukonna poolt juhitud äh, instrumentide abil saavad äh, osaleda. vaja, komisjon ähm, tuleb välja omapoolsete selgitustega ja ma saan teile kinnitada, et minu kaastöötajad teevad väga tihedat tööd selleks, et me saaksime teile anda võimalikult selged juhised ning äh, tulevases piirkonnas äh, peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, et äh, me haldusvõimekust suurendaks, et vahendeid kasutataks niimoodi, et nad looksid majanduskasvu ja töökohti. see käib ka jätkusuutliku energiapoliitika kohta, ma tänan proua Kolarska-Bobinskat, Äh, selle töö ja raporti eest ning ma saan ainult kinnitada, et äh, tema nägemus, äh, et ühtekuuluvuspoliitika peab toetama energiapoliitikat, et ma jagan seda arvamust, meil on vaja energiapoliitikas individuaalset, individuaalseid lähenemisi, see käib nii energiatõhususe kui uuenevate energiaallikate kohta ning lubage mul palun rääkida ka Äh, proua Esteros Ferraguti raportis, mis puudutas sotsiaal-, solidaarsusfondi, äh, neljakümne üheksa katastroofi puhul on antud kokku üks koma kolm miljardit eurot abi kümne aasta jooksul. Euroopa on solidaarne ühendus ning mul on väga hea meel, et solidaarsusfondiga äh, näol on meil olemas vastav instrument, ma olen aga ka veendunud, et seda instrumenti on võimalik kujundada nii, et ta oleks veelgi tõhusam. ma tänan äh, proua Starast äh, selle raporti eest, mis, millega reageeritakse komisjoni ettepanekutele, mis järgnesid Euroopa Parlamendi ettepanekutele. me tuleme tulevikus välja konkreetsete ettepanekutega ja palume teilt nende jaoks toetust. lugupeetud daamid ja härrad, ma tänan teid veel kord Äh, koostööst, majanduskasvu ja tööhõivet on võimalik eelkõige äh, luua meie ettevõtetesse ja piirkondades. meil on vaja teie optimaalset toetust, meil on vaja tagada sidusus erinevate äh, poliitikavaldkondade ja instrumentide vahel, meil on vaja seda, et et inimesed osaleksid, meil on vaja võtta paremini arvesse kohalike omavalitsuste vajadusi, nagu ka minevikus äh, arvestan ma Euroopa Parlamendi kui tugeva partneriga part-, järgnevates läbirääkimistes, aitäh! Grazie commissario, ora la parola all'on-. suur tänu, lugupeetud volinik! ja nüüd saab sõna proua Hjusminova, üks minut, palun tema räägib äh, tööhõive sotsiaalkomisjoni nimel. lugupeetud president, äh, lugupeetud volinik, Lissaboni lepinguga on territoriaalne ühtekuuluvus üks Euroopa Liidu põhieesmärkidest härra Mooni raport on väga hea baas selleks, et äh, luua strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamiseks, ühine strateegiline raamistik on see, mida kasutatakse selleks, et paremini äh, fonde kasutusele võtta. kohalik äh, integratsioon ja territoriaalsed investeeringud tagavad jätkusuutliku arengu kohalikule äh, kogukonnale alt üles äh, lähenemine peaks olema aktiivselt äh, rakendatud, kõikide sidusrühmade kaasamine planeerimise faasis kohaliku arengu heaks. administratiivne võimekus peaks suurenema, halduskoormus peaks äh, muutuma väiksemaks, suur tänu! aitäh! ITRE komisjoni nimel härra Entšu, üks minut, palun faptul că politica de aitäh, lugupeetud president. ühtekuuluvuspoliitika on põhimõtteline ähm, poliitika. ühtekuuluvuspoliitika edu aitab äh, halvemas olukorras olevatel piirkondadel integreeruda Euroopa Liitu, see on kõigile ka osapooltele kasulik seega ei tohiks me ühtekuuluvuspoliitika rahastamist tulevase mitmeaastase finantsraamistiku raames vähendada. EITRE komisjoni raportööri nimel leian ma, et struktuurifondide kasutamine on oluline energiaprojektide rahastamisel, eriti vähem arenenud piirkondades, eriti idapoolses osas. me peaksime investeerima energiatõhususse, eh, sealhulgas ehm, eluasemetesse, seda peab toetama kohalikul tasandil kasutades laene, toetusi ja teisi vahendeid kohalikul tasandil. samal ajal olulistesse taristuprojektidesse, eriti energiaprojektidesse, peaks tagama abi. seega on vaja koordineerida struktuurifondide vahendeid ja Euroopa ühendamise rahastu vahendeid näiteks, suur tänu! aitäh! järgmiseks saab sõna Äh, saavad sõna kõnelejad äh, poliitiliste äh, fraktsioonide nimel ja nüüd proua Matsooni, palun kaks minutit. suur tänu, president, ma tahaksin tänada raportööre tehtud töö eest, need raportid, mida me praegu arutame, on, tuginevad ühisele vundamendile, nende eesmärgiks on äh, parendada territoriaalset äh, mõõdet ühtekuuluvuspoliitikas ja mul on väga hea meel selle üle, et volinik Haan on välja toonud selle, et kõik neli raportit on olnud väga asjalikud ja ta on tunnustanud seda, et neil on ühine eesmärk, linnad on ühtekuuluvuspoliitika südameks, Kotsolino raport aga mitte ainult linnad iseenesest eh, ei puuduta seda, aga ka maapiirkonnad. linnad on, eh, võivad küll olla kasvuallikaks, kui eh, on piisavalt investeeritud jätkusuutlikule lähenemisele ja kui vastavates programmides on kasutatud solidaarsust äh, tõhusamalt suunatud viisil. see on äh, see, mida me nägime viimases raportis, see peab olema paindlikum, eriti võrreldes seda viimaste aastatega. Kutsolino raporti variraportöörina keskenduksin ma just sellele raporti, raportile ma olen teinud väga tihedat koostööd raportööriga ja koos temaga tahtsime me eriliselt tähelepanu viidata äh, linna mõõtmele ja me soovime, et üldeesmärgid oleks seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgidega, see, et linnad oleksid arukad ja jätkusuutlikud, viis protsenti komisjoni raportis peaks olema see miinimummäär, mitte maksimummäär ja lõpetuseks me tahaksime, et planeerimisel kaasataks ka kohaliku tasandi esindajad selleks, et meil oleks kaasav mudel, kaasatud oleksid kõik äh, nii ka planeerimisfaasis. suur tänu, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel äh, proua Kreel, kaks minutit. aitäh, proua president, lugupeetud volinik lugupeetud kolleegid, ühtekuuluvuspoliitika on väga lai valdkond, seda näitab ka tänane arutelu, juttu on linnade arengust, linnade panusest majandusse, territoriaalsest arengust, territoriaalsest koostööst, juttu on energiapoliitikast, energiapoliitika panusest ühtekuuluvuspoliitikasse ja lõpuks ka solidaarsusfondist, ma võiksin siia lisada ka teisi teemasid, mis Äh, siia juurde kuuluvad. tegemist on väga positiivse pildiga, aga me peame olema tähelepanelikud. ma arvan, et väga oluline on see, et me paneksime paika selged eesmärgid ühtekõlbuspoliitika jaoks ja et äh, me olemasolevaid va äh, rahalisi vahendeid keskenda-, koondaksime nendele eesmärkidele. ei tohi olla vahendite lennukilt külvamist, nagu me seda minevikus näinud oleme see ühtekuuluvuspoliitika ümberorienteerimine ähm, tulevases ühtekuuluvuspoliitikas alates aastast kaks tuhat neliteist tahame äh, sellega tegeleda, aga me peame tulevikus äh, võtma arvesse ka seda, et me peame tegema häid asju ja neist ka rääkima, siis äh, aktsepteeritakse Euroopa poliitikaid ka rohkem, see võib meil õnnestuda nii, et me võtame tõsiselt partnerlust, kaasame piirkondi partneritena programmide ettevalmistamisse, siis need programmid äh, toimivad ka paremini ja neid, nad on ka, ja inimesed tunnevad neist parem, neid paremini. teine oluline asi on see, et me peame Euroopa poliitikaid paremini koordineerima, nii ühtekuuluvuspoliitikat äh, kui ähm, ka teisi poliitikaid ning äh, meil ei ole mingit kasu väga hästi planeeritud poliitikast, kui meil ei ole piisavaid rahalisi vahendeid, meil, me peame öö, äh, saama mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel hea tulemuse selleks, et saada teha head poliitikat meie kodanike jaoks, aitäh! suur tänu ja nüüd Ravanescu kaks mini-, minutit. suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt äh, õnnitleda nende raportite eest, need meetmed, mis äh, siin on välja pakutud, äh, on sellised, mille eesmärgiks on ühtekuuluvuspoliitika parandamine ja äh, Äh, meie eesmärgiks on lähiajal taas majandus käima lükata ning tugevdada liikmesriikide konkurentsivõimet. eriti olulised on just linnad ja kiiresti arenevad linnapiirkonnad, sellepärast et neid piirkondi mõjutab kriisist eriti tugevasti. Äh, siin äh, on tegemist meil suurte probleemidega, vaesusega, tööpuudusega ja diskrimineerimisega. ja me peame mõtlema linnade võtmerollile. siin on kaks tuhat kakskümmend strateegia väga oluline ja meie kes-, keskkonnastrateegia on ka väga oluline. Äh, me suudame üleilmset edu saavutada ainult siis, äh, kui me ähm, linnaruumi, aga ka regionaalse ruumi arengupotentsiaali tõhusalt ära kasutame. ja siinkohal on üks asi väga oluline, väga oluline on see, et edendatakse investeeringuid äh, energiasse, taristutesse ja tegevustesse, mis energiatõhusust parandavad ja see on väga oluline regionaalarengu jaoks tõukefondidel on võimalik ära teha, ära mängida äh, võtmetähtsusega rolli, äh, kui me mõtleme just järgmise programmeerimisperioodi peale äh, ja nii komisjoni tasand kui liikmesriigid peavad tagama selle, et vajalikud meetmed tarvitusele võetakse Eh, selleks, et eh, ühtekuuluvusmäärad oleksid võimalikult suured ja selleks, et eh, kõik suunised ka realiseeruks. meil on vaja lihtsamat ja selgemat menetlust, selleks meil on vaja bürokraatiat vähendada ja meil on vaja halduspädevus ja suutlikkus konsolideerida me peame kaasama regionaalsed ja kohaliku tasandi ametiasutused, aga samal ajal tuleb tagada ka teatud määral paindlikkust, aitäh! Per... Eh, suur aitäh ja roheliste nimel palun. härra Krüsokeelos, üks minut. suur tänu. Ehm, me oleme juba kahe tuhande kahendast aastast, kahe tuhande teisest aastast äh, arutanud neid küsimusi ja mm, sotsiaalfondile on lisandunud veel katastroofiabilond, aga oluline oleks see, et nõukogu komisjoni ettepanekuid toetaks. katastroofid tegelikult ju sagenevad ja see tähendab seda, et tuleb ka sekkuda järjest sagedamini. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli tegemist erinevate äh, looduskatastroofidega, äh, mille mõjude äh, leevendamiseks läks üle seitsmesaja miljoni euro. looduskatastroofide tõttu said surma tuhandeid inimesi, aga me ei suuda neid ära hoida. praegu peaksime mõtlema sellele, kuidas saaks fonde paremini ära kasutada, et abi jõuaks nendeni, keda katastroofid puudutasid tähtis on muidugi ka ennetamine, prognoosimine ja katastroofide vältimine. protseduure, menetlust tuleks parandada, et kõik teaksid täpselt, millal on võimalik abi taotleda fondilt ja et fondi vahendeid ka äh, korrakohaselt ära kasutataks Euroopa Liidu äh, fonde ja liikmesriikide fonde eh, tuleb paremini õppida kasutama. suur aitäh ja nüüd ECR-i nimel härra Vlasak, palun. daamid ja härrad, kõik teavad, et need teemad, mida me praegu arutame, eh, on eh, omavahel seotud, seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ning mitmeaastase finantsraamistikuga aastani kaks tuhat kakskümmend. see tähendab seda, et ähm, need teemad peaksid ju äh, kasu tooma kõigile ja kui me neid ei aruta, siis äh, neid küsimusi, siis, siis, siis tegelikult me ei räägigi nagu millestki. liikmesriikidest tuleks fondide kasutamiseks asjakohased struktuurid luua, et järgmise programmiperioodi jooksul ka äh, fondide tööd tõhustada räägime lähiaastastest. ja mina arvan ka, et tulevikus peaksid linnad ja linnastud palju olulisemat rolli mängima. me kõik teame, et ainult hästi toimivad linnad eh, suudavad hästi eh, fondide vahendeid kasutada ja seetõttu tuleks otsuste tegemise protsessi palju rohkem linnu kaasata ja informeerida neid ka sellest, millised võimalused on neil. seetõttu paluksin, et komisjon meile regulaarselt informatsiooni annaks selle kohta, kui palju on kaasatud linni, linnu, äh, linnastuid äh, ja kui sageli on lindade esindajaid läbirääkimistele kutsutud me peame oma prioriteedid finantseerimisel hästi paika panema, välja valima, millised on kõige olulisemad piirkonnad, kes abi vajavad, me ei tohiks sugugi ära unustada ka põllumajanduspiirkondi, lisaks tõukefondidele on võimalik abi saada ka mm, maaelu arengufondist ning ähm, me teame, et ühe programmi alusel on näiteks ähm, abi puhul käibemaksu võimalik äh, ning äh, väga oluline oleks mingisuguse ühise äh, infopunkti sisseseadmine, kust kõik vajaduse korral saaksid informatsiooni programmide kohta, makseprotseduuride kohta, taotlemise kohta, nii et kõik protseduurid oleksid võimalikult lihtsad. komisjon peaks liikmesriike motiveerima nii, et liikmesriigid saaksid lihtsamini kasutada fondide vahendeid. daamid ja härrad, järgmise programmiperioodi jooksul ei tohi me hiljaks jääda, ärgem viivitagem, ärgem tehkem nii, nagu kahe tuhande seitsmendal aastal. loodame, et eesistuja teeb omalt poolt ka kõik selleks, et viivitusi ei tekiks. tänan. suur tänu ja EFT nimel härra Paskan, kaks, kaks minutit. suur tänu alustuseks ma tahaksin väljendama heaskiitu sellele, et Euroopa Parlament pärast pikaajalisi diskussioone, mis puudutab äh, äh, Island, äh, puudutab erinevate saarte, hõredalt asutatud piirkondade, regioonide toetamist, selle asemel on nüüd pööratud tähelepanu ka linnade toetamisele, mis on, omab tegelikult kõige suuremat potentsiaali, mis puudutab tööhõivet, tööstusi ja majanduskasvu. meie linnad on arendatud äh, ajalooliselt kommertskeskustena, kus on tegemist kõige parema võimalusega ühiskonna või tööstuse arenemiseks, kuid samas me teame ka seda, et elanikkondade vajalikkus muutub, äh, elanikkondade vajadused muutuvad ning seega me peaksime paika panema sobivad tingimused, mis puudutavad tõhusat reorganiseerimist ning ka seda, kuidas on võimalik linnakeskkonda ümber, ümber kujundada, nii et ta vastaks äh, seal elavate inimeste vajadustele, see tähendab, et me peame äh, parendama hoonete äh, soojapidavust, parandama transporditaristut, vähendamaks heitmeid, vähendamaks müra see poliitika, mis on suunatud äh, linnadele, on kasuks kaheksakümnele protsendile Euroopa Liidu elanikest ning seega me peaksime seda võtma väga tõsiselt, suur tänu. Per... suur tänu. ühendatud vasakpoolselt ja härra Mašil, palun üks minut. Le micro marche, oui. Madame la Présidente, merci härra president, härra volinik. parlamendi läbirääkimiste rühma äh, liikmena, äh, kes pidas kõnelusi äh, toetusfondide üldmääruse üle, tahaksin rõhutada, et finantseerimisvõimalusi tuleks laiendada eriti tähtis on äh, äh, teha nii, et regionaalpoliitika tooks liikmesriikidele kasu, et see oleks kvalitatiivne. Euroopa Parlament on äh, otsustavust täis, samas me teame, et meie ees seisavad väga rasked ülesanded Ähm, härra volinik, eelmisel korral juba rääkisin, kui mures ma olen e, mitmeaastase finantsraamistiku pärast ja tõesti, esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on juhtunud nii, et ühtekuuluvuspoliitika eelarve e, ei ole valmis, e, aga samas me peame olema valmis regionaalpoliitikat ellu viima. tänan! suur tänu! ja härra Stalner, üks minut. lugupeetud proua president, lugupeetud härra volinik, ma usun, et kõik need neli raportit, mis ei olnud vastuolulised komisjonis ja mida mina ka toetasin, viivad meid järeldusele, et meil on vaja ehm, kohandada ühtekuuluvuspoliitikat ja ma tahaksin volinik tulevikku tänada selle eest, et ta selle valdkonnaga tegeleb. üks meie kolleeg ütles juba eh, siin ka üht-teist selle kohta ja me peame eh, nüüd tegelema, tegelema selle küsimusega eesmärgipäraselt. me peame eh, olemasolevaid vahendeid paremini ära kasutama me peame võitlema selle kõige kontekstis ka tööpuudusega, eriti kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast kiiresti arenevates piirkondades. Gasolino raport Äh, räägib keskmis-, äh, keskse koha teooriast äh, ja see ähm, teooria muutub järjest populaarsemaks, seda sellepärast, et need kesksed kohad muutuvad järjest olulisemaks ja me peaksime siis äh, töötama välja äh, vahendeid nende piirkondade aitamiseks, me peame tulevikus veelgi rohkem sinna vahendeid suundama, suunama, aga igal juhul on mõistlik uute instrumentidega alustada ja vaadata siis, kuidas asjad kulgevad ja siis võib-olla äh, määrasid ka suurendada ja viimaseks, proua president, palun eh, lubage, ma mainisin ühte eh, tõlkeviga punktis eh, kümme, Kosolino raportis on üks tõlkeviga saksakeelses versioonis ära toodud. siin ei peaks olema sõna bekämpfung ehk võitlus, vaid ehm, tugevdamine ära toodud hoopis, nii et siin on üks tõlkeviga sees. suur tänu ja teised kõnelejad ja alustame kõigepealt ähm, kolleeg Lukatšivetskaga. suur tänu. ühtekuuluvuspoliitika on võtmeinstrument, mis mõjutab äh, regionaalsete erinevuste ühtlustamist ning aitab kaasa ühtlasele arengule. tänu ühtekuuluvuspoliitikale me loodame ka üle saada majanduslangusest, seega see peab olema paindlik, sest see peab arvesse võtma ka regionaalseid ja territoriaalseid erinevusi. Need rahastud ja selle potentsiaal tulevikus peaks olema piisavalt kõrge, sellepärast et see on ainuke võimalus, kuidas me saaksime neid eesmärke ellu viia variraportöörina ma olen mitmel korral viidanud sellele, et selleks, et toetada regioonide kasut-, Euroopa fondide kasutamist regioonide poolt, me peaksime leevendama ka halduskoormust. Need põhimõtted peavad olema selged, et kõiki rahastuid oleks kasutatud ära maksimaalselt. oluline on ka kaasata veelgi kodanikke ning kutsuda need Euroopa Liidu rahastuid kasutama et nad äh, toetaksid kohalikku arengut, tegemist on selliste motivatsiooniinstrumentidega, võimaldamaks arendada neid pot-, potentsiaale, mis on peidus kohalikes kogukondades. ma usun, et praegune hetk on õige selleks, et alustada diskussiooni ning algatada neid tegevusi, mis võimaldavad meil kasutada kohalikke mehhanisme ning parandamaks äh, elamistingimusi kogukondades käsikäes Iiri eesistujaga meie peaksime andma omapoolse panuse edasisele kasvule Euroopas. iga riik ja regioon Euroopas, kas linnapiirkond või maapiirkond, omab piisavalt võimekusi, et nad oleksid konkurentsivõimelised. seega me peaksime langetama ka vastavaid otsuseid, et seda potentsiaali saaks täiel määral rakendada ning iga regiooni väärtushinnanguid arendataks sellisel viisil, et meist saaks kõige innovatiivsem ja konkurentsivõimelisem piirkond, toetas konkurentsi riikide ja piirkondade vahel ning see võimaldab end maksimaalselt ära kasutada ka Euroopa Liidu rahastuid, suur tänu! suur tänu! ja härra Olenšak. suur tänu, proua president! meie tahaksime viidata paarile põhilisele küsimusele. ühtekuuluvuspoliitikas me tahame võidelda vaesuse vastu, võideldes ka energiavaesuse vastu. tegemist on väga konkreetsete meetmetega, mida võiks siin rakendada. iga kodanik Euroopa Liidus peaks omama õigust sellele, et tal on energia kättesaadav hea hinnaga. me ei tahaks loobuda kliimamuutuspoliitika eesmärkidest pidades silmas Euroopa Liidu nõrgemaid piirkondi, siis seal me vajame uusi lahendusi ja uusi investeeringuid taastuvatesse energiaallikatesse. see on äh, energia tulevik ja meie konkurentsivõime alus. samal ajal me peaksime ka äh, tõhustama energiatõhusust äh, samas need kaks äh, energiaalast äh, eesmärki ei saa olla üksteisega vastuolus. ning kolmandaks me tahaksime, et ühtekuuluvuspoliitika oleks kaasava iseloomuga poliitika, mis võib olla valmistatud rätsepatööna, võttes arvesse kõikide piirkondade vajadusi ja tingimusi. me toetame kohalikku energiatootmist, kuid me ei tahaks vähendada toetusi suurtele ettevõtetele, mis toodavad elektrit äh, või energiat äh, taastuvatest energiaallikatest, neid on praegusel hetkel väga vaja. ning me tahaksime ka toetada biogaasi tootmist või maagaasi tootmist, mis endiselt äh, pakub elektrit kõige vaesematele maapiirkondadele energiapoliitika peaks olema väga põhjalik ja ulatuslik, kus on kaasa, kaasatud kõikvõimalikud lahendused. suur tänu ja äh, üks minut, proua Manner. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada suurepärase raporti eest nagu mitu korda on öeldud, siis ühtekuuluvuspoliitika, nagu me nägime ka tänases äh, diskussioonis, on väga äh, põhjalik poliitika, seal on mitmeid eesmärke, mitmeid valdkondi, me peaksime siin ka tagama piisavalt hea äh, eelarve sellele poliitikale järgmise per-, perioodi jooksul. mis puudutab energiapoliitikat, on oluline ka see, et järgmistel perioodidel äh, saaks ühtekuuluvust vahenditest, rohkem vahendit suunata just energiapoliitikale, eriti mis puudutab taastuvenergiat, sest see loob töökohti ja pakub äh, tööhõivet ka kaugematele piirkondadele. regionaalne koostöö mängib olulist rolli ühtekuuluvuspoliitikas, siis regionaalse koostöö raames me võime pakkuda üksteisele paremaid alternatiive ja vahetada kogemusi. nii et sellisel viisil mulle valmistab väga muret äh, ka nõukogu otsused, sest nad tahavad kärpida regionaalse koostöö vahendeid. Äh, seda me näeme ka komisjoni ettekandest ning äh, ma näen ka seda, et äh, nõukogu toetab äh, sedasama ja ei ole sama auahne oma kavades kui parlament ja ma loodan, et me jääme samale liini, mis puudutab äh, regionaalset koostööd. Grazie, onorevole Miranda um.... suur tänu ja proua Miranda. Obrigada, president. Como relatora na sombra de polit-. suur tänu proua president, variraportöörina ma arvan, et on väga oluline, et energiapoliitika on oma olemuselt jätkusuutlik ja tõhus. on väga oluline optimiseerida energiapoliitikat osana ühtekuuluvuspoliitikast. meil ei ole ühtset energiapoliitikat, meil on väga selgeid erinevusi. vaadates minu kodumaad näiteks, siis äh, meie maksame rohkem importenergia eest kui ülejäänud Euroopa ning see on kindlasti ka asi, mida me peaksime suutma parandada. me vaatame suuri taastuv energiaprojekte ja nad tihtipeale tegelevad energia ekspordiga. siin Euroopa fondid peaksid andma omapoolse panuse energiatõhususse, toetama taastuvaid energiaallikaid, nad peavad olema kaasavad, äh, tagama ka õiglase hinna ning vältima ebaühtlast hinnataset. me peaksime siin olema väga selged, me räägime siin äh, äh, ka nendest äh, ressurssidest, mis lõpevad, näiteks nagu põlevkivi ja gaas. suur aitäh ja härra Nikolson, teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud proua president, kõigepealt ma tahaksin tänada parlamendi raportööre ja äh, kõiki läbirääkimismeeskonna liikmeid äh, tehtud töös selle seadusandliku paketi kallal, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. Äh, see jõustud kahe tuhande kolmeteistkümnendal ega tõenäoliselt ka mitte kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, aga millalgi siiski. mina loodan, et äh, uus üleminekupiirkondade kategooria, mis kaasab ka minu valimisringkonna Põhja-Iirimaad, saab ka parlamendis toetust. see kategooria mängiks väga olulist rolli koos selle rahastamisega, mis meil praegu juba olemas on ja see on eh, viimaste aastate jooksul Iirimaa jaoks olnud väga olulise tähtsusega. Eh, selle eh, olemasoleva fondi jätkumine on minu arvates väga oluline Põhja-Iirimaa tuleviku jaoks. ma olen tänulik parlamendi läbirääkijatele selle eest, et nad tagasid selle, et ettepanek, mis puudutab uut sellist programmi, on juba kokkuleppe saanud nõukogu ja parlamendi vahel territoriaalse koostöö toimiku vallas, aga ma olen siiski mures selle rahastamise pärast. ma tahaksin teada, millistest allikatest see tuleb ja kui palju seda siis äh, kasutada on. Äh, lugupeetud volinik, äh, raha peab olema rohkem võrreldes sellega, mida ta, kui palju seda oli minevikus. me ei tohi neid suurepäraseid fonde, mis meil on, ära haakida, need fondid teevad väga head tööd ja loomulikult me peame alati prioriteete seadma ja loomulikult meil on teatud eelarve, see on paika pandud ja see, selles osas tuleb kokkuleppele jõuda, aga me siin parlamendis peame oma prioriteedid ka paika panema ja seda tuleb teha ka piirkondades, aitäh. suur aitäh ja nüüd proua Pichotto, teil on kaks minutit. aitäh, lugupeetud president. ma kõnelen solidaarsusfondist, mida on kasutatud minu koduriigis ähm, rohkem kui ühel korral. tuletan teile meelde siinkohal Umbria maavärinat ning eh, ka Emilia tragöödiat, eh, mis leisid, leidis aset alles eh, hiljuti. ka minu oma koduriiki, vabandust, kodupiirkonda on laastanud üleujutused ja seetõttu ma mõistan, kui oluline see solidaarsusfond on, aga sellised nähtused leiavad aset kogu aeg kui abi liiga hilja kohale jõuab, siis äh, ei ole sellest mingit kasu. ja seetõttu me peame ähm, asju õigeaegselt tegema, me peame olema paindlikud ja me peame tagama selle, et kasutatakse ära kõik võimalused, see on ju äh, ilmselge. Äh, meie kodanikud on seda Euroopalt oodanud ja näiteks Veneto üleujutuste puhul jäi raha pidama bürokraatia taha. täna ma ei taha siin küsimuse alla seada Solidaarsusfondi kasulikkust, aga ma tahaksin tõesti üles kutsuda kõiki sellele, et me mõtleme uuesti läbi need reeglid, mis seda kõike puudutavad ja, ja äh, suunavad. me peame panema paika reeglid Solidaarsusfondi puhul selleks, et see instrument tõesti toimida saaks. me peame aitama neid inimesi, kes on äh, kahju kannatada saanud eriti äh, kui tegemist on äh, tõsise äh, ja suure kahjuga, me peame ohvritele kompensatsiooni maksma, me peame tagama selle, et paigas on miinimumlävend, millest allapoole ei tohi jääda Äh, selliste sündmuste äh, mm, esinemise äh, tõenäosus suureneb lähiaastatel ja me peame suutma pakkuda piisavat tuge piirkondadele ja kodanikele, kui nad kannatavad looduskatastroofide all. ma tahaksin kõikidele meelde tuletada seda, et me peame investeerima, Euroopa peab investeerima rohkem ennetustegevusse selleks, et hoida ära selliseid tragöödiaid, mida on võimalik ära hoida, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, proua Ernst, teil on üks minut. lugupeetud daamid ja härrad, äh, meil on äh, vaja Äh, linna dimensiooni äh, oluliselt tugevdada. Äh, linnad on olulise tähtsusega demograafilise muutuse ja sotsiaalse ebavõrdluse küsimuses ja seetõttu me ei tohi lihtsalt suuri sõnu teha, me peame ähm, võtma seda küsimust kui suurt väljakutset meie ajastul ja me peame seda väljakutset ka vastavalt rahastama ja see ähm, jutt, mis meil praegu on mitmeaastase finantsraamistiku taustal, on ebapiisav, piisav, sest et keegi ei tea, mis lõpuks siis saab. ja äh, näiteks äh, meil Euroopas on äh, linnadesse liikumine maapiirkondadest, seal linnapiirkondades toimuvad demograafilised arengud ja teisest küljest on meil sellised olukorrad, kus näiteks romisid linnakeskustest pidevalt eemale tõrjutakse Äh, sellised küsimused nagu mobiilsus kõigi jaoks, äh, äh, sotsiaalelamute ehitamine ja nii edasi, on teemad, millega tuleb praegu tegeleda ja sellepärast ma tahan selgelt välja öelda praegu selle, et komisjoni, komisjoni poliitikat ei tohi mingis valdkonnas vähendada, aitäh. suur aitäh ja härra Möltser, teil on üks minut, lugupeetud president see, kui oluline on praegusel raskel ajal eh, pikaajalised eesmärgipüstitused eh, on midagi, mida näitab eh, näiteks Hispaania kinnisvaramulli lõhkemine ja Kelti tiigri näide. ja kui me räägime Euroopa Liidu investeeringutest ja nende suurendamisest, siis Äh, siinkohal on näiteks äh, energiavaldkonnas amortisatsiooni aeg äh, pandud viiekümnele aastale ja ähm, see näitab selgelt, meil on vaja tegelikult tõhusamalt tegutseda. me peame tegelema suunatuma tegevusega ja me peame saavutama suuremat kvaliteeti äh, ja meil on vaja tõesti eh, tulemustele suunatud eh, toetuspoliitikat, aitäh. suur aitäh. järgmiseks saab sõna härra Van Nistelrooy, teil on kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud volinik see täiskogu arutelu äh, nende raportite äh, üle Ähm, näitab meile veelgi täpsemalt seda, mida me varemgi oleme arutanud, nimelt seda, et liikmesriigid äh, peavad koos komisjoniga läbirääkimisi pidama. Äh, see on samamoodi olnud äh, energiaraporti valdkonnas, territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas ja see tähendab seda, et seda poliitikat tuleb koordineerida, koordineerida kui me räägime Euroopa Solidaarsusfondist, eh, andmaks abi looduskatastroofide puhul, siis ka see teema on väga oluline ja nüüd meil on riiklikud partnerluslepped, eh, mis annavad liikmesriikidele võimaluse eh, see võimaldab saavutada parema, rohelisema ja konkurentsivõimelisema Euroopa ja see võimaldab ka inimestele töökohti luua. mina arvan, et ähm, see uus lähenemine, nutikas spetsialiseerumine ähm, on õige lähenemine, me peame erinevad valdkonnad kokku tooma ja me peame Euroopa integratsiooni veel kord tagant tõukama ja ma arvan, et kui me seda teeme, siis Euroopas hakkavad asjad kiiremini arenema liigegi paljusid asju on äh, dubleeritud ja selle uue meetodi abil me saame paremini töötada. lugupeetud daamid ja härrad, ma arvan, et äh, kui äh, me räägime sellel teemal, millest me täna räägime, siis me peame vaatama, kas meie arutelus on ja tegevustes liikmesriikidel on selle teemaga seotud piisavalt suur prioriteetsus jah, mina olen aru saanud sellest, et äh, meil on väga palju häid asju olemas, aga äh, äh sidusrühmade vahel on vähe äh, seoseid. Äh, ma räägin siin inimestest, ülikoolidest ja teistest sidusrühmadest. ma arvan, et me peame minema äh, tagasi ülikoolide inimeste juurde äh, me peame ähm, selle valdkonna eelarves ähm, e-, eelarvet suurendama ja ma tahan, et komisjon enne selle aasta puhkuste perioodi tuleb välja omapoolse ettepanekuga. me tahame, äh, et siin valdkonnas tehakse ära rohkemat, aitäh. suur aitäh ja järgmiseks saab pooleteiseks minutiks sõna härra Stavrakakis, palun. tere, Kire Pidrupe, sina lugupeetud äh, president, aitäh teile, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööre äh, selle äh, väga hea, nende väga heade raportite eest Äh, mina tahaksin äh, Solidaarsusfondi toetada ja tahaksin öelda, et tegemist on üha olulisema instrumendiga, ähm, kui me räägime Euroopa-ülese solidaarsuse näitamisest. viimastel aastatel me oleme seda fondi mitmel korral kasutanud selleks, et äh, asjasse puutuvaid liikmesriike toetada. aga tekkinud on küsimusi selle fondi kasutamiselevõtuga ja, ja muude tehniliste küsimustega, mis on toonud kaasa selle, et raha on jõudnud inimesteni liiga hilja välja ja tegelikult on inimestel abi kriisiolukordades vaja väga kiiresti saada ja sellepärast Sotsiaaldemokraatide fraktsioon tahab saavutada tõhusama, lihtsama ja paindlikuma süsteemi selleks, et seda fondi oleks võimalik tõhusamalt ja kiiremini kasutada selleks, et Euroopa Liit saaks paremini reageerida äh, tõsistele katastroofidele ning et oleks võimalik paremini toetada neid inimesi, kes katastroofidest on puudutatud. Äh, see on see solidaarsus, mida Euroopa Liit peaks oma kodanikele pakkuma, aitäh! suur aitäh ja järgmiseks äh, saab üheks minutiks sõna härra Van Dalen. voorzitter, dank u wel. helaas is het zo dat er eh, regelmatig lugupeetud president, kahjuks äh, me pidevalt kuuleme, et toetuse ja ühtekuuluvusfondi rahasid kulutatakse ära ebatõhusalt. Äh, veidi aega tagasi sada viiskümmend miljonit eurot äh, sattus Poola väikeettevõtete asemel hargmaiste ettevõtete kätte ja Poolas me oleme maanteede äärde ähm, sadade kilomeetrite ulatuses pannud helitõkkeid, aga seal ei elagi mitte keegi, ähm, kelle e-, elu need tõkked paremaks muudaksid. nii palju raha kulutatakse ähm, ka rikastes riikides, näiteks Hollandis ja see on täielik lollus, me ei saa Euroopat kodanikele niimoodi lähemale viia, me peaksime hoopis äh, fondide raha võtma ja saatma need äh, Äh, vaesematesse piirkondadesse, kus äh, seda raha oleks võimalik kulutada külades, äh, maapiirkondades ja me peame väga hoolikalt kontrollima seda, kuidas raha kulutatakse. see on see viis, kuidas me peaksime tegutsema ja niimoodi me peame siis asjale lähenema, aitäh. suur aitäh ja järgmiseks saab kaheks minutiks sõna härra Tšimanski, palun. suur aitäh paljud kõnelejad rääkisid täna ühtekuuluvuspoliitika edust, selle mõjust majanduskasvule, kui me läbirääkimisi peame mitmeaastase finantsperspektiivi üle, siis peame vältima selles suhtes kärpeid. muidu ei ole meil õiget eelarvet vahendeid tuleb muidugi ähm, korrakohaselt ja, jaotada ja äh, kui tõesti nüüd järgmine äh, finantsperiood tähendab seda, et pool regionaalarengu äh, fondist läheb kliimameetmeteks, siis mina peaksin ütlema, et see ei ole kulutulu tõhus. muidugi me soovime emissioonivaba äh, keskkonda, aga nende riikide jaoks, kus toodetakse kivisütt, siis see on katastroof. kujutage ette, kui me peaksime majanduse rohestamisele investeerima viiskümmend protsenti oma vahenditest. tuleks arvestada siiski regioonide eripäraga, meil on ka kildagaasi, see on puhtam äh, kui kivisüsi ja kui me tegelikult äh, ei lõpeta sellist ülemäärast äh, keskkonnameetmete rahastamist, siis on Poolast küll katastroof käes. söekaevandused pannakse kinni ja äh, ma arvan, et niisuguseid fakte tuleb arvestada, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika tulevikust. solidaarsusfondi puhul tahaksin toetada raportööri, kui ta ütleb, et me peame äh, pikendama seda fin-, finantsinstrumenti, selle tegevust sihipärasemaks muutma ning äh, tahaksin ka öelda, et tõesti, see on üks väheseid vahendeid, mis aitab meil solidaarsust üles näidata nende regioonidega, mis pole nii heas olukorras olnud kui mõned teised. tänan. suur aitäh, järgmisena üheks minutiks äh, härra Angurakis, palun tänan, president. kolm raportit räägivad äh, ühiskondlike vahendite kasutamisest, äh, aga tegelikult kasutavad nende fondide äh, kapu-, kapitali ettevõtjad. see raha on kogutud töötajate tööga ja veelgi enam, need fondid ei ole sugugi ette nähtud selleks, et leevendada nende olukorda, kellel tõesti abi vaja on, muidugi on vaja siin looduskatastroofist kannatanutele abi anda, aga jällegi, ikka ja jälle tulevad välja spekulandid, kes kasutavad neid fondide vahendeid oma huvides Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on tegelikult äh, asotsiaalne, äh, eriti Kreekas. kuuskümmend protsenti fondi raha, mis jõuab äh, Kreekasse, tegelikult ähm, ei jõua abivajajateni, nelikümmend protsenti nendest läheb kõrvale. tänan suur aitäh, kallis kolleeg ja järgmiseks saab pooleteiseks minutiks sõna härra Zeller. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, väga hea on see, et võttes arvesse äh, kestvaid triloogi äh, läbirääkimisi, äh, on meil nüüd kolm raportit, mis räägivad ühtekuuluvusest ja struktuuripoliitikast, mille eesmärgiks on siis õige poliitika edendamine Euroopa Liidus ja seetõttu ma tahaksin rääkida Kosolinna raportist, mis ütleb meile väga selgelt äh, seda, kuidas linnade arengut peaks Euroopa kontekstis vaatama. Äh, äh, Volik Haan, ma olen teiega täiesti nõus, kui te ütlete, et kõik Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid on sellised, mida saab saavutada ainult siis, kui neid ellu rakendatakse ka linnapiirkonnas, kus üle seitsmekümne protsendi Euroopa Liidu kodanikest elavad, kus majanduskasvu toodetakse ja kus sotsiaalne hõlmatus peab aset leidma. Euroopa Liidu esindajad on juba rääkinud sellest, kui oluline on jätkusuutlik linnaruumi areng. Äh, Bristoli akord, äh, Leipzigi harta ja äh, Toledo deklaratsioon on näideteks selle kohta me peame mõistma, et linna dimensioon peab tulevikus ka jääma meie töö oluliseks osaks ja nad peavad saama ka juurdepääsu tõukefondidele ja nad tuleks ka partnerluslepetesse kaasata, aitäh. suur aitäh ja järgmiseks üheks minutiks äh, härra Nilsson, palun. ordförande och eh, kommissionär och president, volinik, kolleegid. kui me küsime millist rolli võib ühtekuuluvuspoliitika mängida energiapoliitika elluviimisel, siis mina arvan, et vastus on väga selge. see roll on äärmiselt oluline, mõnes regioonides lausa otsustav. minu näited on Põhja-Rootsist. kuus aastat tagasi lõime me regionaalse struktuurifondi programmi selleks, et stimuleerida jätkusuutlikku energiapoliitika arendamist ning äh, selle tulemusel tekkis lausa tohutul hulgal väikesi, keskmise suurusega äh, energiaettevõtteid, see oli nagu metsatulekahju. Äh, loodi tohutult töökohti selles sektoris ja samas kasvas ka innovaatika. metsatööstuses otsustati energiasäästust saadud tulu kasutada või suunata muudesse sektoritesse ja kõik see on kasu toonud tööhõive suurendamisel. suur aitäh! proua Kööling. suur tänu! finantsiliselt äh, rasketel aegadel peame äh, tegema nii, et ühtekuuluvusfond toimiks paremini ja tõesti annaks tulemusi. Äh, tõukefondid peavad kaasa aitama ka meie kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisele ja tahaksin kõiki nelja raportööri tänada suure töö eest. tahaksin eriti rõhutada siinkohal subsidiaarsuse põhimõtet, liikmesriigid on siiski parim paik, kus vastavaid otsuseid teha ja samuti oleks oluline tulemustele orienteeritud programmeerimissüsteem. oluline on parimate tavade vahetamine, näiteks meie Walesi kogemused võiksid aidata struktuurifonde paremini kasutada tulevikus aga alati on mõni aga. kahju, et ei räägita e, ebatõhususest, kokkuhoiust, e, kuigi seda oleks väga vaja e, selle asemel nõutakse eelarve säilitamist, mis tegelikult on võimatu praegusel keerulisel perioodil. suur aitäh, järgmiseks pooleteiseks minutiks saab sõna härra Matula politica de coeziune este un instrument al investițiilor ce sprijină ühtekuuluvuspoliitika on eh, vahend investeeringute, eh, majanduskasvu stimuleerimiseks, töökohtade loomise stimuleerimiseks, ettepanek eh, vähendada miljonite võrra järgmise programmiperioodi eelarvet ei võimalda meil oma seatud eesmärke saavutada. see puudutab ka minu koduriiki. territoriaalne koostöö on väga oluline tegur, mis aitaks vähendada regioonide vahelisi erisusi. kõik see kannatab, kui väheneb eelarve. tõukefondid on parim võimalus majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks. me võime tõdeda, et ähm, äh, inimeste liikumine maalt linna on ju äh, ülemaailmne nähtus, aga just need plahvatuslikult kasvavad linnad on kõige haavatavamad äh, mõelgem näiteks äh, nende suurlinnade äärealadele, sotsiaalsele äh, eraldatusele äh, äärealadel. linnadel on tohutud vä-, väljakutsed tänapäeval. linnade haldussuutlikkust tuleks tõsta selleks, et tõesti toetada nende majanduskasvu ja luua ka võrgustik linnade vahel, tänan suur tänu. proua Erikane Peres, üks minut. suur tänu. lugupeetud härra president, härra volinik. kriisi ajal me ei tahaks asju muuta liiga keeruliseks, me tahame rohkem Euroopat ja rohkem solidaarsusprojekte, inimesed tahavad leida võimalusi eh, nende raskete aegade jooksul, seega me peaksime tegema kõik, mis võimalik selleks, et eh, peatada majanduslanguse negatiivset mõju. Äh, kuna tegemist on vähendatud eelarvega, siis probleeme on, aga ühtekuuluvuspoliitika on näidanud meile juba seda, kui tõhusalt ta toetab ühtekuuluvust ja konkurentsi, konkurentsivõimet raportöörid on väga selgelt näidanud, millised on need olulised asjad, sotsiaalne kestlikkus, äh, linnakeskkond. me peaksime kõik tegema koostööd tõhusama ühtekuuluvuspoliitika nimel, paindlikuma ühtekuuluvuspoliitika nimel, püüdes pakkuda parimat äh, piirkondadele. ning me peaksime keskenduma selle poliitika võtmeeesmärkidele, sest see väljendab Euroopa solidaarsust kõige paremini. suur tänu, üks minut ja härra Pielan. suur tänu rääkides sellest äh, raportist, me peaksime silmas pidama ka seda, milline on energia tarnekindlus, mis tagab meie turvalisuse, me peaksime oma lähenemises sellega ka arvestama. me peaksime tegema kõik, mis võimalik selleks, et investeerida kohalikesse energiaallikatesse. meil on väga palju kivisüsigaasi ja kildagaasi ja me peaksime seda ka ära kasutama, peaksime tegema seda regionaalsel tasandil, me peaksime toetama neid piirkondi, mis äh, kannatavad selle kriisi all. mis on oluline, on hea energiaalane koostöö partnerlusriikidega, eriti nendega, mis on Euroopa Liidu kõrval Poola on jõudnud juba üheksa koma viie protsendini, mis puudutavad taastuvad energiaallikad ja me investeerime sellesse väga palju, kuid Poolas endiselt me kasutame väga palju fossiilkütuseid. kahjuks on teie aeg läbi saanud ja järgmiseks saab pooleteiseks minutiks sõna proua Sanchez-Schmidt. suur tänu president, volinik, kolleegid. neli raportit tuginevad kõik territooriumi eh, finantssolidaarsusele, eh, kodanikevahelisele üksteise austusele, eh, solidaarsusfond on juba miljoneid eurosid liikmesriikide vahel ära jaganud alates kahe tuhande teisest aastast. loomulikult on kokkuleppele jõudmine väga oluline, praegusel hetkel on äh, protseduurid väga pikad ja keerulised ning veel liiga palju lükatakse äh, abipalveid tagasi ja loomulikult on kaaskodanikud pettunud. kolme raporti teemat, äh, linnastud, äh, koordineerimismehhanism, energiaeesmärgid, need on väga olulised, parlamendi seisukohad on selged ühtikool, ühtekuuluvuspoliitika on vahend kogu territooriumi ühtlasema arengu toetamiseks, linnastute linnade arendamiseks, maapiirkondade arendamiseks, väikeettevõtetele, teadusuuringutele ja nii edasi eelarve kompromissettepanekus ütles, äh, äh, ütles Van Rompuy, et äh, eelarvet tuleks vähendada, kuid see ei võimalda territoriaalset koostööd toetada enam. kodanikud tahavad, et Solidaarsusfondi ambitsioonikaid eesmärke oleks võimalik saavutada kogu territooriumil, tänan suur aitäh ja järgmiseks saab üheks minutiks sõna kolleeg De Angelis, palun. suur tänu. ühtekuuluvuspoliitika on väga hinnaline instrument selleks, et toetada arengut, kasvu ja tööhõivet. Nende ressursside õige kasutamine on oluline, ma olen rahul selle tööga, mis on tehtud, ma olen näinud seda, et olulist progressi on saavutatud selleks, et kaasata regioone ja kohalikke omavalitsusi märksa suuremal tasemel, tasemel ja kõikidel otsustamisetappidel, alates planeerimisest kuni rakendamiseni välja see on väga oluline, et neid fonde saaks konsolid-, konsolideerida ja kohalikud partnerid saaksid äh, valida erinevate võimaluste vahel just selle, mis sobib kõige paremini nende piirkonnale ja nende kodanikele. meil on vaja ka alternatiivseid äh, finantseerimisallikaid, mikrokrediiti näiteks, mis võimaldaks ligipääsu rahastutele väga paljudele inimestele mitmetasandiline äh, haldusjuhtimine vajab just selliseid lahendusi äh,, kuna me püüame jõuda lähemale oma kodanikele ja nende vajadustele. suur tänu! aitäh ja järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Texiera. suur tänu, president, volinik, kolleegid. täna arutame me juba teist korda äh, sarnaseid teemasid. Portugal on soovinud abi äh, äh, solidaarsusfondilt eelmise aasta novembris looduskatastroofi tõttu, kuid kahe tuhande kümnendal aastal kannatas Madeira ja, ja abi taotlemine on väga pikale veninud. tahaksin öelda, et on teatud vastuolu selle vahel, et ühest küljest Euroopa Liit peaks just saama otsekohe reageerida, kui on tegemist looduskatastroofiga, kuid samas E, e, väljaspool Euroopa Liitu minnakse kiirelt appi, aga kui oma liidu piirides toimub midagi, siis ei jõua abi abivajajateni. me tahaksime, et e, katastroofist puudutatud elanikkond saaks vajaduse korral kiiresti abi, erakorralist abi. nõukogu on järjekindlalt blokeerinud mitmeid tegevusi, näiteks soovitakse fonde reformida, siis äh, püütakse solidaarsusfondi midagi, e-, millekski ebamäärasemaks muuta, aga me ei saa seda lubada endale. tänan. suur aitäh ja järgmise kõnelejana saab üheks minutiks sõna härra Ante Paidi. üdvözlöm, hogy Derek suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik Haan, ma tervitan seda Vooni raportit, sellepärast et sealt raportis rõhutatakse ühtekülluspoliitika kõige olulisemat eesmärki, milleks on kõige äh, vaesemate ja tagurlikemate piirkondade ühtekuuluvus. ääretult äh, kahetsusväärne on see, et äh, nendelt piirkondadelt võetakse vahendeid ära alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast peaks nendele regioonidele olema lisafonde Ungari seitsmest regioonist on kuus sellised äh, vähem arenenud piirkonnad ja seetõttu on vastuvõetamatu see, et äh, Ungari äh, lähiajal kolmkümmend protsenti vähem vahendeid fondidest saab ja ma tahaksin komisjoni ja volinikku Haani paluda leida lahendus sellele probleemile. me peame silmas pidama seda, et Ähm, reeglite keerukus äh, ja laad muudab võimatuks nende vahendite kasutamise. suur aitäh ja järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Masei Kukovitš. suur tänu. Euroopa Solidaarsusfond on vajalik äh, ka tulevikus, see vajab suuremat paindlikkust ning see peab reageerima kiiremini Need kriteeriumid peaksid olema ka lihtsamad. me peaksime edastama rohkem positiivseid sõnumeid selle fondi osas, sest me teame, et kui te annate koheselt, siis on praktiliselt, äh, võiks seda lugeda kahekordseks toetuseks ja äh, katastroofide puhul on see väga oluline. novembris kaks tuhat kaksteist Sloveenias meil olid suured üleujutused ja me nägime ka tohutut äh, tagajärgi, me nägime ka mõjutust taristule, hüdroelektrijaamadele väga paljud inimesed jäid kogu oma varast ilma äh, sellel kriisiperioodil. üleujutus oli veel täiendav koormus. Äh, Sloveenia geograafiline positsioon on lisaelement, mis mõjutab veelgi inimeste kannatusi ja ma usun, et see kahju, äh, mida meie oleme kannatanud, on ületanud igasugused piirid, me oleme abi palunud ja palume ka teie toetust sellele. suur aitäh ja järgmiseks üheks minutiks proua Vestfaal, palun suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. Eh, linnapoliitika on tulevikupoliitika, linnad eh, on tõesti eh, sotsiaalselt õiglase ja jätkusuutliku kasvu allikateks, üle kaheksakümne protsendi Euroopa Liidu SKT-st toodetakse linnades ja samal ajal me peame siiski mõistma seda, et linnastumisel on ka oma varjuküljed, linnad kannatavad ülekoormuse käes, keskkonnasaaste käes, vananenud taristute käes ja demograafilise muutuse käes Euroopal on seetõttu vaja tõesti ambitsioonikat linnapoliitikat ja Euroopa struktuuripoliitika saab siin väga olulist äh, panust anda. Äh, kolleeg Kotsolino raport äh, toob välja minu arvates väga olulise aspekti, nimelt selle, kuidas linna saneerimine saaks edendada kõige paremat majanduskasvu samal ajal, et tegemist oleks nii-öelda konjunktuuriprogrammiga Äh, EKRE määrus mängib siin väga olulist rolli läbirääkimistel äh, oleme tahtnud saavutada parandusi seal, kus me räägime ökoloogilisest ja sotsiaalsest linnasaneerimisest, seda sellepärast, et äh, seda on vaja inimestel äh, linnades, aitäh. suur aitäh, proua kolleeg, teile ja nüüd oleme me jõudnud äh, vaba mikrofoni vooru juurde ning mul on tänamatu ülesanne siinkohal, seda sellepärast, et ühest küljest on meil ähm, ajaga kitsas käes ja teisest küljest on meil väga palju inimesi soovinud sõna saada selle ähm, vooru all vastavalt kodukorrale ähm, valin ma taotlejaid ähm, soo ja fraktsioonilise kuuluvuse alusel ja sellepärast äh, saab esimesena kõigepealt sõna härra Banki üheks minutiks ja siis järgmised kõnelejad. a városrehabilitációról szóló jelentés a kohézió. suur aitäh, lugupeetud äh, president, ma tahaksin mainida seda raportit, mis puudutab linnaruumi, see on väga oluline osa ühtekuuluvuspoliitikast, punktis neli äh, räägitakse ressursside mobiliseerimisest Äh, ja seda selleks, et äh, inimesed, kes on äh, ühiskonnast tõrjutud, saaksid võimaluse taas integreerida sinna. punktis seitse räägitakse sellest, et meil on vaja linnasaneerimise uusi vorme ja seda selleks, et äh, mõeldaks ka vaba aja veetmise võimalustele ja spordivõimalustele. sport saab integratsiooni valdkonnas palju ära teha, sport annab meie lastele võimaluse ilma uimastite ja alkoholita elada me peaksime rajama äh, mänguväljakuid, äh, piirkondi, kus lapsed mängida saaksid ja meil on vaja pedagoogilist järelevalvet ja Ungaris meil on üks sarnane programm juba olemas, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, proua Jordan, palun, teil on üks minut. ma ütleksin paar sõna suurepärase raporti kohta, raporti kohta, mille kirjutas kolleeg Kolarska-Bovinska, see puudutab uut majandust, uute töökohtade loomist ning see on just energiasektor, mis, mille põhjal e-, eraldub kõige rohkem CO2 heitmeid. meie keskkonnastandardid on väga kõrged ning me peame investeerima jätkusuutlikesse energiaallikatesse, mis maksavad rohkem jätkusuutlik investeering toimib ainult siis, kui majandus on tugev, seega me peaksime ära kasutama ühtekuuluvuspoliitikat ning kasutama seda selleks, et võimaldada kõikidel liikmesriikidel täita neid eesmärke, mille me oleme enda jaoks paika pannud ühtekuuluvusfondi ja ühtekuuluvuspoliitika ja keskkonnapoliitika raames. energiatõhususpoliitika puudutab seda äh, samuti äh, puudutab see majapidamisi ning piiriüleseid võrgustikke komisjon peab välja töötama strateegia, kuidas äh, tõhustada energiatõhusust ka väikeste projektidega, suur tänu. Mrs Jordan, would you accept a blue card from Mrs T-? sinine kaart, Vroodi äh, kaart. Please. ja palun întreb pe doamna Jordan dacă consideră că doar energie mul on küsimus proua Jordanile, kas teie olete seisukohal, et ainult taastuvaid energiaallikaid tuleks toetada jätkusuutlikke linnu silmas pidades ning kas te olete seisukohal, et äh, siiani äh, kui me räägime rahadest, äh, mis on mõeldud kon-, korteritele, et kas äh, senisest eraldatud rahast on piisanud, äh, mina arvan, et meil oleks rohkem vaja raha selleks ja äh, lisaks sellele on vaja tagada tõhus transport linnades ja ka hea elamuehitus. nii et kommenteerige palun neid valdkondi. proua Jordan, palun. ma ei ole kindel, kas ma sain teist õigesti aru mida ma ütlen, on see, et selles finantsperspektiivis me oleme rõhutanud, äh, kuivõrd olulised on taastuvad energiaallikad, ma usun, et see on õige suund. järgmises finantsperspektiivis me pöörame vähem tähelepanu sellele valdkonnale, vaid pöörame rohkem tähelepanu tõhusale energiakasutusele. me usume, et meil on selles osas õigus, läbirääkimine liikmesriikidega on oluline ja läbirääkimiste käigus tuleb kõiki projekte toetada. elamusektoril on väga oluline mõju ja seda ma tahtsingi rõhutada, suur tänu! suur aitäh ja järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Sinalova. Eh, územní soudržnost je jedním z klíčových principů. Suur tänu. territoriaalne ühtekuuluvus on üks põhilistest Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiatest. kui me tahame olla usaldusväärsed Euroopa kodanike silmis, siis me peame toetama vaesemaid piirkondi pidades silmas järgmist läbirääkimisperioodi. transpordikomisjoni variraportöörina mina tahaksin rõhutada just, rõhutada just seda, et territoriaalne ühtekuuluvus on meie jaoks oluline ning me peame töötama välja parema transporditaristu vaesemates perioodides, vaesemates piirkondades Euroopa Liidus järgmisel perioodil. meie jaoks ei ole aktsepteerida see, et ühtekuuluvusriikide jaoks eraldatavaid vahendeid vähendatakse selle põhjal, et vahendeid eraldatakse ainult nendele, kes esimesena taotlusi esitavad. vähem arenenud piirkonnad peavad saama ka võimaluse, et valmistada ette hea kvaliteediga projekte ning nad saaksid ära kasutada ka maksimaalselt nendele eraldatud vahendeid. suur tänu! suur aitäh ja järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Alves. suur aitäh. Ehm, osad regioonid on eh, piiri, piiriülese koostöö võimalusest ilma jäänud, näiteks Asoorid Äh, võib-olla neile on Ameerika hoopis lähemal kui Euroopa. Äh, neil on väga tihedad äh, sidemed muide USA-ga, sellepärast et Assoorist on palju kodanikke just sinna välja rännanud. Nendevaheline koostöö aitab olemasolevaid sidemeid tugevdada, annab võimalusi arenguks just tänu sellele, et USA-l on äh, mitmeid võimalusi Asooridega koostöö arendamiseks. Euroopa Liit peaks äh, palju rohkem äh, mitmekesistama oma tegevust selles piirkonnas, aga sõjaline koostöö tegelikult toob pigem negatiivset kaasa sellele regioonile, tänan suur, suur aitäh ja järgmiseks üheks minutiks saab sõna härra Ferreira. suur aitäh, president. Äh, kahju küll, äh, et me käsitleme kõiki küsimusi siin eraldi. Äh, tegelikult on vaja regiona-, regionaalkoostööle Ehm, suuremat tähelepanu pöörata ja me ei ole ka mingeid, mingeid teadmisi selle kohta, kuidas on fonde kasutatud. vaatame Ühtekuuluvusfondi, kui Euroopa Liidul ei ole piisavalt vahendeid, siis ei ole ta usaldusväärne, ta ei jõua oma eesmärkideni, juba üheksakümnendatel aastatel räägiti sellest, et eh, ühtekuuluvuseesmärkide saavutamiseks on topelteelarvet vaja. nüüd on toimunud vahepeal Euroopa Liidu laienemine ja meil on ikka samasugune eelarve ning seda soovitakse veel vähendada. see ilmselt suurendab palju rohkemgi eh, ebavõrdsust. aitäh teile, kallis kolleeg ja äh, viimase kõnelejana vaba mikrofoni voorus saab härra Obermaier ühe minutiks sõna. suur aitäh ähm,! ja ähm, väga mõistlik äh, on äh, strateegiate ellurakendamist teha tee-, tsentraalselt ja see ähm, ähm, on seotud ka korruptsiooni võimaluse vähenemisega Äh, ja pettuse ärahoidmisega äh, mina leian, et äh, ühtekuuluvusvahendite kasutamise lihtsust peaks parandama, see on mõistlik meede, aga me peame mõtlema ka selle peale, et selline lihtsustamine koos detsentraliseeritud lähenemisega võib tuua kaasa suurema vahendite kuritarvitamise ohu Äh, lugupeetud volinik, ma arvan, et me peame võtma arvesse ka võimalikke negatiivseid varjukülgi, mis sellega kaasnevad, seda sellepärast, et äh, Äh, me ei tohi äh, kuritarvitamistega ähm, nõus olla, neid taluda, me peame võtma eesmärgiks neid vähendada. suur aitäh, lugupeetud kolleeg. Äh, nagu öeldud, siis väga kahetsusväärne on see, et mitte kõik, kes on andnud endast märku vaba mikrofoni voorus, ei saanud sõna, aga kuna meie oleme isegi oma ajast juba üle läinud, siis ei saanud kõigile sõna anda järgmisena annan aga komisjoni nimel sõna nüüd volinik Haanile, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt äh, suur aitäh selle väga haarava äh, arutelu eest, laiapõhjalises arutelus. ja siin juba kolleeg Ferreira mainis, et tegelikult peaks neid üksikuid teemasid äh, põhjalikumalt eraldi arutama Louis Manfred, üks oluline kultuuriajalooline, ütles millalgi, et inimkonna Äh, suurim äh, avan-, äh, saavutus on midagi, mida saab keele abil edendada ja väga oluline on Euroopa tasandil tegeleda linnaküsimustega, sest väga paljud kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid on saavutatavad siis, kui me kõneleme, räägime just linna probleemidest ja ma olen väga tänulik eh, selle eest, et eraldi raport eh, oli eh, meil sellel teemal, meil on vaja sobivaid lähenemisi selles valdkonnas ja ma pean äh, viitama siinkohal vastavatele läbirääkimistele ja äh, mitmetasandilise juhtimise äh, lähenemisele, mida me komisjonina oleme kasutusele võtnud. me teame, et otsustava tähtsusega on see, kuidas neid aspekte ellu rakendatakse. me peame seda väga hoolega jälgima mul on väga hea meel selle üle, et eh, energiatõhususe, energia tootmise, taastuvate energiaallikate valdkonnas ähm, me oleme selle teemaga tegelenud, siis kui ma oma tööga selles ametis alustasin, siis ma pidin veenma paljusid liikmesriikisi, et tähelepanu sellele probleemile suunama ja ma olen praeguse arengu üle väga rõõmus äh, ja ma loodan, et tulevased äh, õigusaktid äh, äh, võtavad ka neid aspekte ja valdkondi piisaval määral arvesse. ma lühidalt räägiksin ka Solidaarsusfondist mõne sõnaga. ka siin ma tahaksin tänada teid toetuse eest ja mõne nädala jooksul me tuleme välja vastava ettepanekuga ka omalt poolt ma pean aga siin juba ette teile pettumust valmistama ja ma tahan öelda, et mm, kui me räägime eelarve küsimustest, siis äh, endiselt äh, kehtib ähm, reegel, et eelarve valdkonnas tuleb äh, mm, viia läbi vajalikud hindamised ja panna paika need suurusjärgud, mis on vajalikud Äh, praegusel hetkel ma saan aga teile juba praegu teada anda sellest, et äh, mis puudutab äh, ettepanekut lihtsustada katastroofi olukordadele reageerimine, siis ja palun, kas te võiksite telefoni vaiksemaks panna ja mm, suur aitäh teile, ma teen seda. ühesõnaga, me töötame selle ettepaneku kallal, mille eesmärgiks on katastroofidele reageerimist lihtsustada ja olukorda praegusega võrreldes parandada. me tahame saavutada siin valdkonnas lihtsustamise ja selle, et asjasse puutuvad isikud saaksid parema kindluse selles osas, kas nad saavad kompensatsiooni või mitte. see on väga oluline selliste katastroofide puhul, nagu näiteks looduskatastroofid seda on. Äh, ennetusest räägiti siin ka ja sellele ma tahaksin eraldi viidata, see on ka üks väga oluline aspekt, millele me tulevikus keskenduma peame. suur aitäh erinevate vihjete eest, mis puudutavad äh, mitmeaastase mm, finantsraamistiku arutelusid. komisjoni seisukoht selles osas on selge, siia ei ole midagi lisada. ma tahaksin äh, tänada kõiki ja ka kolleegi, kes rääkis vajalikust temaatilisest kontsentreerimisest. ja me peame tegelema ähm, suhtlemisega selleks, et oma poliitikat äh, tutvustada, ma leian, et on oluline see, et äh, me investeerime oma poliitika abil äh, infrastruktuuri inimestesse, piirkondadesse Äh, solidaarsus tuleb selle kõige taustal äh, nähtavale mm, siis, kui me räägime sellest, et me anname suure osa vahenditest äh, vaesematele piirkondadele ja kuidas seda raha siis investeeritakse, seda tuleb otsustada siis investeerimisfilosoofia põhjal meie peame ka kommunikatsiooni valdkonnas oma kodutöö ära tegema. Äh, väga oluline on see, kuidas või mil määral äh, ühtekuuluvusvahendid saavad töökohti äh, säilitada ja esmajoones neid luua, aitäh. suur aitäh, lugupeetud volinik ja suur aitäh ka selle sõbraliku vihje eest, mis Äh, on väga asjakohane kommunikatsioonist rääkides ja järgmiseks saab kaheks minutiks sõna härra Kotsalino, palun. Tiidu. suur tänu. ma arvan, et see arutelu on rõhutanud just kahte põhilist asja siin raportis ja ma tahaksin tänada kolleege nende panuse eest ja ma tahaksin tänada ka äh, neid, kes on aidanud mul raporti kirjutada. ühelt poolt, kui me vaatame linnade rolli kui kasvu- ja arenguallikat, kus luuakse uusi töökohti järgmiste aastate ja kuude jooksul, teine asjaolu seostub sellega, et me saame tagada selle, et vähemalt viis protsenti ressurssidest uues äh, tõukefondis on suunatud äh, oskuste uuendamise programmile selleks, et anda töötajatele uusi oskusi ma usun, et seda äh, peaks komisjon omalt poolt toetama. ma usun, et me peaksime lisama veel ühe asja nendele äh, punktidele, kolmanda punkti. see on väga oluline, võttes arvesse äh, arutelu sest äh, linnade teemaga tekib üles veelgi üldisem teema, kas Euroopa suudab kasvu ja arengu teele tagasi minna. ma usun, et äh, linnade arengu kaudu me leiame äh, võimaluse, kuidas me saame äh, üle võimalikust allakäigutäist, pidades silmas hiljutist kriisi. tegemist on põhimõttelise küsimusega, me peaksime sellele rohkem ka tähelepanu pöörama. me peaksime mõtlema rohkem ka selle peale, kuidas me saaksime paremini ressursse kasutada, me peame tegeleme ka siin teinekord eksperimentidega, ma ei näe, miks me ei võiks seda teha, kasutades projektivõlakirju, erinevaid äh, võimalusi, mida linnad meile pakuvad mis on minu jaoks oluline ja volinik mainis seda ka, äh, ma usun, et äh, meie töö annab meile parema õigusliku aluse edasiseks tegev-, tegevuseks, sest meil seda ei ole ja ilma õigusliku aluseta me ei saa tegelikku panust anda. suur aitäh ja järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Voon, palun. suur tänu, ma püüan teha äh, lühidalt. tahaksin tänada volinikku tema panuse eest ja tahaksin tänada ka kolleege nende panuse eest äh, diskussioonis täna ka variraportööre ning ta tööhõivekomisjoni, kes esitas oma arvamuse minu omaalgatuslikule raportile. ja tundub, et tegemist on väga laiapõhjalise toetusega sellele ideele. me peaksime leidma võimalusi, kuidas neid äh, vahendeid koondada. endiselt on vaja ära teha väga palju tööd selleks, et äh, panna reeglid paremini paika, me peaksime tegema selles suunas ka tööd tulevikus. kui me oleme, suudame seda äh, teha, siis see on parem taotlejatele ja ma usun, et see muudab ka Euroopa Liidu fondid ka tulevikus tõhusamaks, sest nagu volinik ütles, see on väga oluline, et me püüame tagada ka seda, et Äh, me suudame nende vahenditega vastata ka Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidele. kuid samas äh, taotlejatele me peaksime seda protsessi muutma ka lihtsamaks ning võimaluse korral tagama ka seda, et see menetlus oleks nii piisavalt paindlik kohalike omavalitsustele ja regioonidele, et nad vastaksid ka äh, tegelikele vajadustele koha peal. ma usun, et mõningad soovitused minu raportis, mis puudutavad konkreetseid mehhanisme, kuidas vahendeid koondada, aitavad meil seda ka saavutada. ma tean ka nende diskussioonide põhjal, mis meil on toimunud, on paljud regioonid toimivad just nende mehhanismide põhjal, koondades vahendeid tuleviku tarbeks, kuid ma tean ka seda, et paljud regioonid ei ole veel seda tööd alustanud. me teame ka seda, et väljaspool seda ühtse raamistikku on ka teisi vahendeid, nagu Horizon kakskümmend kakskümmend. Nendel põhjustel ma loodan, et komisjon teeb teeb koostööd piirkondade ja kohalike omavalitsustega selleks, et vahetada head tava. kui me saame neid vahendeid koondada, siis nendel on ka suurem mõju tulevikus. ma usun, et volinik tahab seda kindlasti teha ja kindlasti piirkonnad ja kohalikud omavalitsused tahavad talle olla ka abiks. suur tänu! suur aitäh, kallis kolleeg teile ja järgmise kõnelejana saab kaheks minutiks sõna proua Kolarska-Bobinska mówiliśmy tutaj dużo o miastach które mają się rozwijać i me oleme rääkinud väga palju linnadest, mis äh, kasvavad ja mis peaksid olema ka kasvumootoriks, kui tihtipeale see ei ole nii. põllumajanduslikud piirkonnad seisavad silmisti väga suurte raskustega selles osas, mis puudutab uusi investeeringuid. seetõttu need vahendid, mida tuleks kulutada energiapoliitika väljatöötamiseks äh, ühtekuuluvuspoliitika raames on väga oluline. kolleeg Nilsson rääkis meile sellest, kuidas Põhja-Rootsis tema piirkond arenes äh, detsentraliseeritud energiaallikate tõttu. mina esindan Lublini piirkonda, see on, tegemist on põllumajandusliku piirkonnaga Euroopa Liidu idapiiril ja ka praegusel hetkel valmistutakse selleks, et äh, kasutada ära neid uusi tekkivaid võimalusi Nad tahaksid investeerida erinevatesse energiaallikatesse, taastuvatesse energiaallikatesse, kuid mitte ainult. me ei tohiks unustada ka seda, et äh, maagaas või äh, põlevkivi on äh, selline asi, mida me vajame ka arendamaks rohelisi energiaallikaid. koostootmine on väga oluline ka praegusel hetkel. seega me kõik ootame neid tekkivad võimalusi kuid lisaks sellele me ei saa mõelda ainult raha peale, mis on äh, konkreetselt suunatud antud piirkonnale. me peaksime mõtlema nende vahendite peale, kui regiooni vajadustele kohandatud vahenditele äh, see idee ei ole seotud ainult raha kulutamise peale, et, äh, et investeerides erinevates valdkondades, vaid me peaks vaatama, kuidas need erinevad osad sobivad omavahel kokku milline see regioon tulevikus peaks välja nägema, milline on see nägemus, sest raha kulutamine on väga lihtne, aga seda tuleb kulutada tõhusalt, suur tänu. suur aitäh ja järgmise kõnelejana saab kaheks minutiks sõna proua Estaras Ferragut. suur aitäh, härra president, volinik sooviksin tänada kõiki neid, kes võtsid sõna, kes vastasid meie üleskutsetele, suur aitäh volinikule. loodetavasti on võimalik neid äh, fondide protseduure lihtsustada, suurendada ka otsuse tegemise läbipaistvust Äh, siin räägiti looduskatastroofidest, äh, võimalikest äh, asjakohastest näitajatest, mida arvestada, SKT-st kõneldi ja mitmetest näitajatest, mida on raske kvantitatiivselt hinnata, keskkond ja nii edasi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui tõesti äh, komisjoni määrus valmis saab, siis äh, peaks sellest kõik Euroopa Liidu kodanikud kasu saama. iseäranis äh, lähtudes solidaarsuse põhimõttest. igal juhul, härra volinik, te võite parlamendi toetusele loota. suur aitäh nelja arutelu puudutav ühine arutelu on nüüd läbi saanud, härra Kotsolino, härra Fana ähm,, mm, proua Kolarska-Babinska äh, või vabandust, Ferraguti ja, ja hääletused toimuvad homme ja proua Kolarska-Babinska raporti hääletus toimub kolmapäeval. ja nüüd me liigume järgmise päevakorrapunkti juurde edasi, milleks on härra Berlingeri raport